presidendi avaldus. jällegi härra minister Kunders esindab liidu välisasjade kõrget esindajat. aga enne kui me alustame oma arutelu, tahaksin tervitada proua Deladesmat, kes on Saharovi, Saharovi auhinna nominent kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ta on delegaat Venezuelast, ta jälgib ise ka Venezuela olukorda väga tähelepanelikult. Uh, ja nüüd annan ma sõna taas minister Kondersile. Te saate sõna kõrge esindaja nimel. austatud president, saadikud suur aitäh teile ja tervitan ka Venezuela delegatsiooni siin tahaksin tänada teid selle eest, et täna Venezuela päevakorda on pandud kaks äh, kuud pärast kuuenda detsembri äh, valimisi on õige aeg arutada, millist mõju või mm, äh, mõjupuudust on võimalik näha seoses sellega, mis otsus langetati mm, seal riigis keerulises olukorras. tahaksin tänada parlamenti selle eest, et viimase kahe aasta jooksul olete te selle riigi Mm, arengutele tähelepanu mm, pööranud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris ja märtsis eh, toimunud rahutustes eh, sai surma nelikümmend kolm inimest. praegusel hetkel on olukord selline, et eh, seda kriisi on võimalik ületada ainult rahumeelse ja konstruktiivse dialoogi abil ning inimõiguste austamise abil ning Venezuela põhiseadusest kinnipidamise abil. kuuenda detsembri valimisel osales väga palju inimesi ja suur enamus Venezuela elanikest on andnud olulise mandaadi praegusele parlamendile selleks, et väljakutsetega tegelema hakata Venezuela kodanikud kannatavad suure vägivalla all, Caracas on maailma üks juhtivaid linnu, kui me vaatame eh, tapmisi eh, elaniku kohta, lisaks veel vägivaldsed rünnakud, eh, inimestel ei ole piisavalt toitu, ravimeid, nad ei saa arstiabi piisaval määral. kuuendal detsembril valijad saatsid välja selge sõnumi, nad tahtsid, et poliitika pakuks välja selge vastuse nendele väljakutsetele ja seda demokraatlikku hääletustulemust tuleb nüüd austa, võtta. austada tuleb ka praeguse valitsuse legitiimsust ja nüüd tuleb teha koostööd selleks, et leida pragmaatilisi ja toimivaid lahendusi suurtele väljakutsetele. ideoloogilised vastasseisud äh, ei too endaga neid lahendusi kaasa. tegelikult ei ole enam palju aega jäänud äh, kaotada selleks, et vastuseid leida äh,. nafta hind ei hakka lähitulevikus väga palju tõusma ja ähm, inimestel ei ole toitu ega muud Äh, esmavajalikku ja need puudused on järjest ähm, tõsisemad kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ohvrite ähm, ka ja selle küsimusega on tegeletud ja äh, selle teemaga on tegeletud äh, kompromissi ja avatuse vaimus ja sellesse tule välja lahendustega ja vaatama seda, mis siiani ei ole toiminud Äh, mitmed protestijad on äh, endiselt veel vangis äh, ja küsitavad kohtuistungid on nendega seotud, näiteks Leopoldo Lopes vägivalla ohvreid tuleb kaitsta ja selle saavutamiseks on väga oluline tagada see, et need, kes protestide käigus on vägivaldseid tegusid ellu viinud, antaks kohtu alla ja nende üle mõistetakse objektiivset kohut. ja see kõik moodustab komplekt kompleksse ja keeruka reaalsuse, mida tuleb äh, analüüsida. ja nüüd täidesaatev ja seadusandlik võim, äh, valitsus ja opositsioon peavad tegema koostööd, austates äh, Venezuela põhiseadust. põhiseadus on see, mis pakub seaduspärase rahumeelse raamistiku, kus riigil on võimalik demokraatiana tegutseda. Need, kes tahaksid kasutada paralleelstruktuure või ebaseaduslikke ja ebapõhiseaduslikke vahendeid, liikmesriigid peavad aru saama, et see ei ole aktsepteeritav ja kui tea-, tõelise dialoogi puudus jätkub, siis tõesti valitseb oht, et jälle puhkevad tänavarahutused, vägivaldsed rahutused, mis võivad kergesti kontrolli alt väljuda. me teame, et see ühiskond seal on polariseerunud ja seda fakti ei saa eirata. selle kõige taga on ajalugu ja mõlemad pooled peavad aktsepteerima seda, et mõlemal poolel on oma roll selles mängida, kumbki pool ei saa üksinda neid erinevaid kriise lahendada see on see sõnum, mille Euroopa Liit on välja saatnud meie Venezuela sõpradele, dialoog ja kompromiss on ainus tee edasiliikumaks. Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud eh, Brüsselis ja Caracases tõsist tööd, et see sõnum edastada neile ja eh, me oleme teinud koostööd eh, piirkondlike organisatsioonidega ja partnerriikidega, kes on samamoodi üles kutsunud riiklikuks dialoogiks. Euroopa Liidul on õigustatud Äh, muresid sellega seoses, sellepärast et üle poole miljoni Euroopa kodaniku elab Venezuelas. Äh, lisaks äh, puudutab regionaalne stabiilsus ka ettevõtete olukorda ja halvenev olukord seal mõjutab tervet piirkonda. Euroopa Liidul on tihedad sidemed selle piirkonnaga, me teeme tihedat koostööd inimõiguste valdkonnas, kaubandusvaldkonnas ja muudes valdkondades meie oleme valmis koostööd tõhustama Venezuelaga me teame ka, et paljud Venezuela kodanikud vaatavad Euroopa Liidu äh, poole kui hea sõbra poole, kes saab aidata äh, kehtestada äh, konstitutsionaalsust ja majanduslikku õitsengut seal riigis. ja me oleme püüdnud seda saavutada ka kontaktide kaudu Caracases ja Brüsselis. see on ka see sõnum, mida mina isiklikult olen avalikes sõnavõttides püüdnud väljendada. ja ma tahaksin praegu kasutada seda võimalust, et tänada teid selle eest, et te olete ka toetanud järginud neid põhimõtteid ja suur aitäh tähelepanu eest. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Gonzales, teil on poolteist minutit. härra minister Venezuela oli kunagi progressi, heaolu ja lootuse sünonüüm, aga tšavism, Maduro ja suurepärane revolutsioon tegid sellele lõpu. nüüd on jäänud vaid varemed tuleb, on võimalik lihtsalt vaadata, kuidas kümne aastaga on võimalik juhtkonna poolt lihtsalt ahnusest riik hävitada, tegemist ei ole revolutsiooniga, see on lihtsalt hävitustöö. kui äh, apteekides ei ole ravimeid, siis äh, see ei ole revolutsioon, vaid äh, häving, lapsed nälgivad, toit on väga kallis kui äh, inimesed, tudengid, äh, opositsionäärid on vanglasse heidetud äh, ja hangeldajad tege-, tegelevad hangeldamisega tänaval, siis see ei ole mingi revolutsioon, vaid hävitus. džavistid, kes püüdsid demokraatiat sulgeda vanglasse, peavad nägema, kuidas demokraatia muudab seda reži-, äh, režiimi. Maria Corina Mitriga, äh, Mitsi Gabriles, neid, neid vapraid naisi tuleb äh, tänada. Antonio Ledesma ütles, et vabaduse üle ei vaielda ega ei arutleta. jah Euroopa Liit teab, et Venezuelaga peab me peame olema neile toeks, Venezuelata on kaks poolt, siis kui üks on võimul, siis teised on vanglas. aitäh, teil on sinise kaardi küsimus proua Senra Rodriguezelt. kas te olete valmis vastama? jah, palun, esitage küsimus. aitäh, härra president, härra Pons palun selgitage meile, miks Galicias ja Hispaanias ka lapsed nälgivad ja miks Galicias samuti on ametiühinguid, kes on täiesti süüdimatud ja ei ole vanglas? aitäh. Venezuelas on vangla, mida kutsutakse hauaks. Sin-, sinna pandi tudengid äh, ilma kohtuotsuseta seal ei ole valgust ähm, ja seal ei ole võimalik isegi ajakulgu jälgida. kui te esitate mulle sellise küsimuse, siis see on täiesti häbiväärne ja ma ei hakka sellele vastama, aitäh. palun aitäh, ka mina tahan äh, proua Gabrielest tervitada ja MUD esindajaid ja tahan saada sõnumeid äh, siit Euroopa Parlamendist, mida nad äh, peavad kuulma. kuuendal detsembril paar kuud tagasi äh, tulid venezuelalased valimiskastide juurde ja toetasid MUD-d. Euroopa Parlament on selle üle rõõmus ja tõesti on näha, et vaid demokraatia ja demokraatia abil on võimalik lahendada Venezuela probleeme. Venezuela valitsus ei saa vähendada uue parlamentaarse assamblee võimu. tegemist on legitiimse assambleega, ei saa luua sinna paralleelseid assambleesid, vähendada seadusandlikku jõu, jõudu ja seda teha siis täidesaatva võimu äh, kaudu. see oleks äh, kuuenda detsembri demokraatliku mandaadi rikkumine ja paljude nimel tahan ma täna öelda, me jah, võime siin rääkida tšavismist halvasti või, või, või seda ka kaitsta, mina seda tegema ei hakka, aga need on täiesti legitiimsed seisukohad ma võin äh, toetada seda, mida ütles äh, Hollandi minister. Äh, demokraatlik mandaat Venezuelas on dialoogi mandaat, seal rahvas vajab lahendust, seal on kaks võimu, täidesaatev võim ja seadusandlik võim ja tuleb te pidada dialoogi, tuleb omavahel mõistmisele leida, vaja on lahendusi selleks, et lahendusi leida, on vaja lahendada need rasked probleemid äh, puudus, ähm, halb makromajanduslik olukord, vaja on dialoogi ja tõesti tuleb kaasata kõiki ja Venezuela tuleviku nimel tuleb nad kõik läbirääkimiste laua taha tuua, aitäh. Senhor Presidente, Senhor Ministro, antes de mais quero cumprimentar Mitzi Capriles, que está aqui hoje conosco, quem agradeço a sua presença. No passado dia 6 de dezembro, a Venezuela retomou o seu lugar no seio das nações democráticas. Tive a felicidade de testemunhar. detsembrikuu um, valimistel eh, toetati demokraatlikku valikut Euroopa Liit eh, peaks eh, saatma sinna delegatsiooni, Euroopa Liit ei ole oma, ei ole vääriliselt käitunud toetati Maduro, valimistel toetati äh, Maduro opositsiooni, toetus oli väga suur, seda ei saa ümber lükata. varasem valitsus püüdis teha kõik, äh, et seda takistada, igasugused, äh, igasugune sundus, poliitvangid ja nii edasi. see on tõeline õudusfilm. uus assamblee, hoolimata ähvardustest äh, ja äh, see, et taheti politiseerida äh, ülemkohust ning äh, praegusel raskel hetkel tõesti Venezuela ajaloos on vaja Venezuela rahval Euroopa Liidu tuge, et austataks võimude lahusust, kui praegusel raskel hetkel me kõhkleme, eriti kui me räägime siin amnestiaseadusest äh, ja kaitsest, siis me ei seisa oma ülesannete kõrgusel. härra president, kallid kolleegid, siin on demokraatia küsimus all. härra Kousa-Permui, palun juba mitmed aastad me näeme kampaaniaid, mis tahavad Venezuelat destabiliseerida ja seda on toetanud ka paljud siinse parlamendi liikmed. kahe tuhande teise aasta äh, riigipööre, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üksteist hukkunut, äh, siis Leopoldo Lopez äh, ka see seonduv Antonio Ledesma kakskümmend valimisprotsessi kahe, kuueteistkümne seit-, kuueteistkümne aasta jooksul oli valimisprotsess häiritud, jäeti kõrvale MOD ja nüüd isegi kuuendal detsembril tõesti opositsioon võitis ekspresitsioon, ekspresident ja meedia rääkis valimispettusest. see ei ole tegelikult äh, täielik, vaid valitsust äh, ei tekkinud, see, äh, siin on teatud vastukaaluks teatud jõud. me peame lõpetama destabiliseerivate jõudude toetamist mr ksa there is a blue card for you are you ready to answer? härra Koosa, teil on äh, sinise kaardi küsimus, härra proua Gonzal-, härra Gonzales äh, viimased äh, valimised, sellel, sellel, need olid rahvusvaheliselt jälgitud. ja ei olnud turvalisus tagatud. ma olin kohapeal ja nägin seda. auditit ei toimunud kas teie olite seal kohal? jah, loomulikult. vastavalt seadusele ma olin seal, seal oli ka endisi presidente ma käisin mitmes valimisjaoskonnas ja kõik oli korras. Nad lihtsalt valetavad, et olukorda teisena näidata Teil on ka sinise, teine sinise kaardi küsimus härra Farialt, kas te olete valmis vastama? No. ei, siis läheme edasi, härra Sebastian, palun. aitäh proua juhataja, palun tagage kord saalis, siin ei peeta korrast, korrast kinni me peame Venezuela pärast muret tundma. me pühendame väga palju aega sellele, me samas võiksime rääkida ka Mehhikost ja seal on ka naistevastane vägivald, seal tapetakse ajakirjanikke, ma teen lihtsalt ettepaneku praegu härra ministrile me peaksime ennast õnnitlema valimistulemuste pärast, selle protsessi pärast, kuidas see läbi viidi varasemad äh, valimised, äh, ka need äh, said rahvusvahelise kinnituse, need olid läbipaistvad ja ausad. aga millist rolli peaks Euroopa Liit Venezuelas mängima? jah, tõepoolest inimõiguste kaitse on oluline, see on meie lepingutes sees. me peaksime tegema enamat näiteks Maroko puhul ka kus, kus on, kus me väga palju ei sekku. mida me eh, tahame Venezuelas teha, kas me toetame rahvast, töötame rahu nimel? jah, me peame aitama muuta majanduslikku mudelit, mis seal praegu on paljud eh, parlamendiliikmed räägivad jah, siin tšavismi eelsest kuldsest ajast, seda aga kunagi ei ole olnud Venezuela sõltub naftast ja see tekitab ebastabiilsust, korruptsiooni ja vägivalda. kui me tõesti tahame saada häid suhteid eh, oma ettevõtete hüvanguks, siis me Venezuela rahvast ei toeta. aitäh. härra Corrao, palun. suur aitäh, eh, president priviligeeritud seisukohti äh, ähm, kasutatakse selleks, et destabiliseerida valitsust, kes on rahvahääletusel ametisse valitud. korruptsioon isegi Madura parteis. ravimeid ja toitu ei jätku, inflatsioon on ülikõrge, paramilitaarsed rühmitused tõstavad pead rikkad riigid, Euroopa Liit, USA, mida nad teevad, et parandada olukorda Venezuelas? ma arvan, et Venezuela äh, olukord on hästi selge. tegemist on lihtsalt äh, majandussõjaga, mida peetakse Bolivari vabariigi vastu. probleemid on ilmselged, mõelge USA seatud sanktsioonidele. Need ohustavad äh, Venezuela majandust kõige enam ja mida on teinud Euroopa Parlament? räägitakse ähm, valitsustest detsembris, mis on nagu läbikukkumine, aga mina pigem tahaksin president Madurole õnne soovida. ta on väga julgelt aktsepteerinud valimistulemusi. järgmine kõne, suur tänu taevast tänatud, et me ei räägi mitte ainult Ukrainast siin parlamendis, Ladina-Ameerika riigid on meie priviligeeritud partnerid, muidugi äh, selles multipolaarses äh, suhete rägastikus, äh, aga Monroe doktriin on tagasi lükatud ja see uus bolivarism Lõuna-Ameerikas äh, äh, puudutab nii Tšiilit kui Brasiiliat ja, ja annab tuge äh, antimarksistlikele valitsustele. nüüd täna tuleb vaidlustada hiljutised valimistulemused, sest me ei, me ei näe, et areneks demokraatia ma tean, ka siin leidub alati kõige hullemate marksistlike diktaatorite imetlejaid. järgmiseks härra Brock. austatud president, austatud nõukogu eesistuja, kallid kolleegid. härra eesistuja, teil on tõesti õigus, me peame selle riigiga koos tööd tegema ja me peame valimisi tunnustama, aga valimisi ei ole tunnustatud ähm parla-, paralleelparlamente eh, luuakse siin eh, ja opositsiooni mm, liikmed on vangis, eh, need on need, need lähtepositsiooni iseloomustavad tegurid, mida me ei tohi unustada, aga samas me räägime väga suurest naftariigist, aga samas on tegemist ka kõige vaesema riigiga maailmas, vaesus, kuritegevus, iseloomustavad seda riiki ja kommunistlik sotsialism ja šavism toob endaga kaasa järjest rohkem inimeste vaesestumist ja olukorra halvenemist, see on ajalooline tõde ja ma usun, et seda me peame ka mõistma ja äh, mina mõtlen selle peale, kas äh, Äh, kas meie siin kojas äh, mm, kaitseme seda süsteemi või ütleme, see ei olegi nii hull. Ähm, mina leian, et me peame mm, rahva tahet tunnustama, valimisi tunnustama, see on ju demokraatia aluseks ja ähm, ma äh, ei mõista ka seda, mida siin mõned ütlevad ähm, suur aitäh! <clears throat> aitäh! jah, tõepoolest äh, olid äh, Venezuelas vabad valimised, aga see ei ole õige, et Maduro tunnistaks neid äh, tulemusi. ta ei olnud väga nõus, ta arvas, et võiks olla paralleelparlament, seati äh, küsitavusse alla demokraatia ja ka võimude lahusus, see on aga äärmiselt oluline demokraatlikus süsteemis. kodanikuühiskond on täiesti lämmatatud, poliitilised äh, poliitikud on äh, vanglas, kuna nad mõtlevad teistmoodi, tegemist on demokraatliku režiimiga mis, mille suhtes tuleb ka esitada küsimusi. me saame solidaarselt toetada neid parlamendisaadikuid, kes on nüüd valitud parlamenti eh, praegusel raskel hetkel, me peame neid toetama ja praegu eh, nad võitlevad demokraatia taastamisest, jah, on sotsiaal- ja majanduslikke küsimusi, aga poliit-, poliitikas tegemist praegu ei ole demokraatiaga, mida võiks demokraatiaks ka nimetada, aitäh. proua Sarantsova, palun. ehkki detsembrikuus tekkis uus lootus demokraatia osas, siis viimastel nädalatel oleme me näinud midagi hoopis muud. rahva häält valitsus ei kuula kuna Rahvusassambleele ei ole piisav, ei anta piisavalt võimu ja seda ei toetata, demokraatia nii ei toimi. mida on Venezuelal praegu tarvis? on vaja lahendada kiireloomulised küsimused, mis mõjutavad ähm, majandust ja ühiskonda, tuleb äh, saavutada kokkulepe mureküsimustes, esimene samm selleks, et äh, tõelist äh, leppimist saavutada, oleks vabastada kõik poliitvangid. teiseks, Euroopa peab äh, olema rohkem kohal ma palun kõrgelt esindajalt, et tõesti pikendataks mandaati ja rahastataks praegusi äh, rahastamisvahendeid Euroopa Liidus, et äh, abi anda Venezuelale praeguses raskes kriisis. tahan väljendada oma austust nende naiste suhtes, väga vaprate naiste suhtes äh, venezuelas keelest, mõned on äh, täna meiega, Michi Cabriles, tema tütar Maria Alejandro Aristikieta, Tamara Suhu äh, ja teised, kes ei saanud täna siia tulla. Nad on tõeliseks jõuks, mis kaitseb vabadust selles riigis. praegu toimuvad muudatused Venezuelas ja paljuski Venezuela võlgneb need muutused just sellistele vapratele naistele. teiseks härra Grandes Pascu, nüüd härra Grandes Pascual, palun. proua juhataja, me räägime riigist, mis ei ole vähetähtis ega väike. praegu on see julgeolekunõukogu, ÜRO Julgeolekunõukogu e-, eesistujariigiga ja Nad äh, nõuavad ähm, vabadust, vangide äh, vabastamist peab toetama. me oleme siin ka äh, teinud ähm, paljutki ja nüüd on toimunud demokraatlikud valimised. opositsioon saavutas võidu Maduro valitsuse üle, aga Maduro valitsus reageeris nii, et nad äh, on püüdnud manipuleerida, on võetud ära saadikuid, et ei tuleks kvoorum kokku. opositsioon, äh, kes on ka praegu äh, siin esindatud, mida nemad tegid, nad ka on ikka endiselt kaitsnud vabadust, aga poliitvangid on endiselt vanglas Antonio Ledesma, Leopoldo Lopez ja kui nüüd ähm, amnestiaseadus võetakse vastu, siis äh, nad tuleb vabastada ja siis alles on võimalik rääkida dialoogist, koos äh, eksisteerimisest, siis äh, saab seadusandlik võim täidesaatva võimuga läbirääkimisi pidada, aitäh. proua Valenciano, palun. aitäh, proua president, tõtt-öelda vahel on häid uudiseid, nagu näiteks see uudis, et demokraatia suudab äh, rohkem kui mõned pingutused äh, selle nõrgestamiseks paljuski, aga üritatakse demokraatiat nõrgetada ja need äh, demokraatia lööb põrmuks. venezuelalased näevad lootustandvat tulevikku praegu on rahvas ähm, oma sõna öelnud, praegu on neil demokraatlikult valitud parlament ning neil on jõudu selleks, et riigis vajalikke muutusi läbi viia. muutusi on tõesti tarvis, on vaja tulla välja sellest kriisist, tegemist on juba humanitaarkriisiga. ma ei taha siin hispaanlasena väga seisukohta võtta, hispaanlasena seisukohta võtta Hispaania kohta, me võime äh, toetada opositsiooni või president äh, Madurot, et tõesti alustatakse dialoogi, et tekiks leppimine ja üleminekuperiood riigis, seda rahvas tegelikult äh, on taotlenud. dialoogi, leppimist, demokraatiat ja üleminekut, aitäh. nüüd proua Bester, Becerra, aitäh taaskord räägime Venezuelast ja võime korrata sama, mida varemgi. poliitvangid Leopoldo Lopez või Alcalde linnapea Antonio Ledesma on endiselt vangis. venezuelalased kannatavad puudust, inflatsioon on maailma kõige kõrgem selles riigis. seal on väga äh, kõrge korruptsioon ja väga suur kuritegevus. humanitaarkriisi, sotsiaalkriisi risk on väga suur Need on tõesti andmed, kindlad andmed, mitte lihtsalt äh, arvamused. Äh, samas praegu on palju äh, muutunud enamik sealseid kodanikke tahavad muutust, tahavad Maduro režiimi selja taha jätta. samas aga rahva tahet ei ole austatud ja püütakse boikoteerida valimise tulemusi uus parlament, parlamentaarne assamblee äh, on teinud äh, mitmete reformide ettepanekuid, amnistia seadus, leppimisseadus äh, ja Venezuelal on vaja ka Euroopa Liidu pühendumust, uus ähm, parlamentaarne assamblee peab saama reformidega edasi minna mm, Euroopa Liit peab saatma ametliku delegatsiooni, et seda tuge neile anda. mina hispaanlasena, eurooplasena usun, et me oleme nende ülesannete kõrgusel ja teeme seda konkreetselt ja otsustavalt, aitäh! aitäh ja härra Stjev, palun! pärast ähm, pikka aega tšavismi äh, režiimi on äh, riik väga raskes olukorras. puudu on äh, olulistest esmatarbevahenditest. olukord on tõesti väga kriitiline, me peame olema solidaarsed, aga me peame mõtlema ka sellele, et see on kõik poliitilise režiimi tulemus, kus hakati opositsiooni alla suruma ja praegu on alla surutud ja vaesuses äh, Venezuela rahvas. detsembril ähm, valimistel rahvas äh, ütles oma ähm, ütles oma arvamuse, nad soovivad muutust, aga seda praegu ei kuulata seatakse takistusi äh, parlamentaarsele assambleele ja tahetakse täidesaatvale võimule koondada rohkem võimu. me taotleme poliitvangide vabastamist, inimõiguste kaitsmist, õigusriigi põhimõtete austamist. Maduro ei äh, taha näha, et uued tuuled puhuvad ka sealsel mandril. nüüd on äh, Bolivari vab vabariigis võitnud opositsioon. Chavismi äh, režiim on teinud palju kahju, me peame olema solidaarsed Venezuela, Venezuela rahvaga ja toetama nende võitlust vabaduse eest. aitäh, härra Sorinio, palun poliitilised ja majanduslikud seosed ähm, Venezuelaga peavad olema meie jaoks väga äh, olulisel tähtsad. me, see peab näitama, et me jagame väärtusi. seega on väga oluline arvestada, et Mercosuri kaubanduslepinguga tuleb lõpule viia ja usume, et äh, kunagi Venezuelaga liitub selle lepinguga. Euroopa Parlament, Euroopa Liit peavad näitama oma toetust demokraatiale ja peavad hukka mõistma õigusriigi põhimõtete jalge alla trampimise. tuleb austada põhiseadust, kodanike õigust ja demokraatlikult valitud institutsioone. koostööd Venezuelaga tuleb tugevdada, aga teatud punased liinid, jooned on. õigusriigi põhimõtted on olulised. härra minister me toetame teid äh, sellel äh, teel, on vaja tõesti toetada inimõiguste kaitset ähm, Venezuelas. härra Miljamon, detsembrikuu valimised olid tõesti ajalooliseks muutuseks pärast seitseteist aastat tšavismi, äh, aga olukord on endiselt raske pärast seda võitlust ei ole järgnenud dialoog, vaid ähm, on äh, kiiresti määratud äh, oma kohtunikud äh, ülemkohtusse, loodud on paralleelparlament, kolm saadikut on MOD-st tagasi kutsutud, olul-, väga raske sotsiaalne ja majanduslik olukord on praegu ning praegu ei ole üldse Maduro tahtnud arvestada opositsiooni arvamust poliitvangide vabastamine, mida nõutakse nii rahvusvahelisel tasandil kui ka riigisiseselt. ma siinkohal tervitaksin äh, Michika Priilest, Karakase linnapea Antonio Ledesma abi, abikaasat ja tema tütart. homme esitatakse Venezuela parlamendis äh, ettepanek, et vabastada poliitvangid. loodetavasti äh, saab, saab see teoks ja tõesti nad saavutavad vabaduse, mida me oleme nii kaua nõudnud. Venezuela tahab, et vabastataks poliitvange, oleks dialoog, et oleks kokkulepped, et ei rikutaks õigusriigi põhimõtteid, et ei oleks pettust, tahetakse autoritarism vahetada millegi muu vastu Maduro ja tema režiim aga paraku seisavad sellele ikka veel vastu. aitäh. ja nüüd härra Kelam, palun. suur aitäh, lugupeetud president. peaaegu seitseteist aastat on riigi majanduslik demokraatlik areng olnud halvatud äh, ideoloogilise ja range poliitilise kontrolli ja valitsusepoolse sekkumise tõttu. me räägime rikkast riigist ju, kuid äh, äh, sotsialismi tsentraalne mm, juhtimine on toonud kaasa pankroti, sotsiaalselt väga halva olukorra, korruptsiooni äh, ja inimõiguste eiramise. eelmisel aastal äh, oli majandus kümme protsenti, inflatsioon tõusis seitsesada protsenti. tegemist on äh, kohutavad näitajad poliitilise juhtkonna jaoks, kuid äh, mõned aastad tagasi nelikümmend kodanikku suri valitsusvägede käte läbi ning üle kolme tuhande vahistati äh, kaasa arvatud Leopoldo Lopez ja teised, nad on endiselt vanglas on olnud üleskutseid muudatusteks ja õigluseks ja need üleskutsed on nüüd realiseerunud. see juhtus kaks kuud tagasi, kuid meie mure seisneb selles, et president Maduro ei ole nõus võimu jagama. meil on vaja dialoogi, riiklikku dialoogi selleks, et kriisist üle saada, kuid esmajoones on Venezuelal vaja äh, seda, et austataks tõeliselt inimõigusi. ehk siis paika on vaja panna kriteeriumid selleks, et üle saada sellest kriisist, aitäh! mis siis suur aitäh, proua Jimenez, kas te soovite esitada sinise kaardi küsimuse või soovite vaba mikrofoni voorus sõna võtta? vaba mikrofoni voorus, aitäh yes.. härra Pospisil. předsedkyně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal a myslím austatud president, ma kuulasin seda arutelu siin väga suure huviga ja ma usun, et nõukogu peab äh, võimalikult äh, suurt survet avaldama president Madurole, et äh, austatakse valimistulemusi. väga tore on rääkida lepitamisest ja dialoogist, kuid selleks on vaja kahte osapoolt presidendi pool praegusel hetkel on sellest võrrandist puudu. teiseks usun ma, et parlament peab äh, olulisi reforme läbi viima me ei räägi mitte ainult amnestiast või muudest sarnastest asjadest, me räägime õigusriigi äh, süsteemi reformimisest täies ulatuses Venezuelas, aga seda eesmärki äh, ei ole mitte kusagil. kui vaadata seda, mida ülemkohus tegi, kui äh, Mm, võeti ära kolme parlamendisaadiku mandaat. kui Venezuela taha, Venezuela tahab arendada, siis ta ei saa seda teha ilma äh, õigusriigi põhimõtteid äh, austamata, seadusi austamata. kõik need sõnumid on need, mida me peaksime Venezuela poolele edastama. suur aitäh ja järgmine sõnavõtja, palun. ja suur aitäh Venezuela detsembrikuiste valimiste tulemus näitab, et äh, rahvas ei ole rahul sellega, kuidas eelnev valitsus oma tööd tegi ja olukord majanduskriisi lahendamisel samamoodi. uus valitsus äh, on nüüd ametis ja nüüd on pinge tõhus me näeme, et opositsioon on äh, tugevamaks muutunud ja eh, nad tahavad liikuda Maduro poliitikale vastupidises suunas. Euroopas on räägitud sellest väga palju, kuid eh, mõned eh, asjad on olulisemad kui teised. me näeme seda, millised on olnud sotsiaalsed reaktsioonid sündmustele nüüd räägitakse näiteks ka äh, sotsiaalelamispindade privatiseerimisest, me räägime riigist, kus äh, paljud äh, inimesed elavad mm, mittealalistes elupaikades, eluasemetes. aitäh. härra Jakovtšitš, palun. gospođo predsjedavajuća izbori su austatud president kuuenda detsembri valimised Venezuelas andsid Venezuela elanikele uut lootust, uut lootust Äh, mille kontekstis me kõik loodame, et see tagab äh, parema tuleviku äh, sellele rahvale, kes on pidanud nii palju kannatama, me loodame, et nad saavad oma ressursse kasutada, et see ressursside kasu jõuab kõikide kodanikeni, mitte ainult hargmaisete ettevõtete taskutesse või üksikute inimeste taskutesse. täna on Venezuelal kaks ähm, valikut, dialoog või kaos, lepitus või vägivald Need, kes valivad vale poole, vastutavad selle eest, mis Venezuelas toimuma hakkab. ma kutsun üles valimise võitjaid olema äh, kannatlikud, äh, valima äh, lepituse ja koostöö teema, loodan, et president Maduro on ka sellega nõus, kui ta soovib kõige paremat oma rahva jaoks. praegust olukorda me tunneme kõik Maduro on diktaator ja on viinud oma rahva humanitaarkriisi, sotsiaalkriisi äh, kommunistlike poliitikate abil. aga täna peab parlament äh, rääkima kõigest sellest ning taotlema poliitvangide vabastamist, vabastamist, nende, nende vabastamist, kes on vanglas just äh, Maduro tegevuse tõttu. Nende inimeste inimõigusi äh, rikutakse ja see näitab, et Maduro on juht, kes tahab kõrvaldada kõik, äh, kes tšavismi rütmis ei liigu. demokraat, kes taotleb inimõiguste kaitset ja vabadust, kannatab Venezuelas. parlamendil aga on võimalus aidata me peaksime seda võimalust kai-, kasutama ja Venezuela rahvast toetama. nüüd viimasena proua Jimenez Becerril. tema on viimane kõneleja. aitäh, proua president. ma olen uhke selle üle, et ma nägin seda, kuidas see suurepärane võit opositsioonile tuli me olime väikeses saalis äh, ning äh, ma ütlen teile, et esimesed sõnad, mis opositsioon ütles, oli see ei olnud selline võit või Maduro vastasus, äh, see oli justkui käeulatamine rahvale, ühtsus oli oluline. Nad said aru, et tuleb ähm, teha valitsusega koostööd, tuleb vabastada poliitvangid Leopoldo Lopez, Antonio Ledesma, kes on vangistatud sellepärast, et nad mõtlevad teistmoodi ja on tahtnud vabadust oma rahvale. ma tahan tänada ka siin Michi Gavrilest ja tema tütart äh, selle eest, mis nad on teinud nende poliitvangide äh, äh, kasuks ma olen meeleavaldustel näinud väga palju ähm, meelülendavaid hetki ja ma tahan neid tänada. Äh, tõesti, Venezuela rahvas on saavutanud suure võidu ja seda ei saa enam tagasi pöörata. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab taas sõna härra Kondes Eh. aitäh, proua president. kõigepealt tahaksin alustuseks öelda, et eh, minu jaoks on väga oluline kuulata siin seda arutelu. ma tahaksin rõhutada veel kord seda, kui oluline see arutelu siin on kaks kuud pärast kuuenda detsembri parlamendivalimisi. selle arutelu olulisus on esmajoones selles, et kuuenda detsembri valimised äh, Äh, andsid meile mm, enneolematu äh, tulemuse. Äh, suur osa Venezuela elanikest on andnud oma mandaadi parlamendile, võtmaks vastu otsuseid selleks, et tegeleda riigi ees seisvate kriitiliste väljakutsetega. me oleme kuulnud palju selle kohta, kuidas me oma poolt Euroopas saame aidata seda protsessi, toetada seda protsessi selleks, et riik saaks välja tulla sellest kriisist, kus ta praegu on esmajoones on oluline rõhutada, kui oluline on põhiseaduse roll põhiseadus pakub seaduspärast ja rahumeelset raamistikku, kus Venezuela poliitikud saaksid demokraatlikult tegutseda. mõlema poole esindajad, kes tunnevad kiusatust ja see kiusatus on olemas, valida seadusliku raamistiku asemel paralleelstruktuurid või ebaseaduspärased vahendid, peavad teadma, et Äh, äh, olukord äh, riigis on tõsine, eriti just majanduslikult ja julgeoleku aspektist lähtuvalt ja kui äh, polariseeritus jätkub, siis on oht, et asjad äh, lähevad käest ära ja oluline on see, et äh, konstitutsionaalsuse ja dialoogi küsimust me rõhutaks, alternatiivi sellele ei ole. ilma üheta ei ole võimalik saavutada teist ja oluline on see, et Euroopa Liidus seda, Euroopa Liit seda rõhutab oma Venezuela suunalistes poliitikates. oluline on mainida ka taaskord seda, ja ma hindan siin kõrgelt seda, et Venezuela delegatsioon ka siin kohal on. oluline mainida siinkohal seda, et ähm, Äh, poliitvangide saatuses oleme meie, saatused oleme meie siin Euroopa Liidus väga huvitatud äh, ja meie tahame omalt poolt selle teemaga kindlasti äh, edasi liikuda. sellest arutelust jäi mulle mulje, et me kõik jagame muret Venezuela tuleviku ja elanike tuleviku pärast ja võttes arvesse seda keerulist olukorda, mis seal on, oluline on saada üle poliitilisest polariseeritusest ja leida lahendusi Euroopa omalt poolt saab aidata Venezuela elanikke sellega, et me kutsume kõiki poliitilisi osapooli üles vaatama, mis on aset leidnud, mis on äh, valimiste tulemus ja nii edasi äh, edasi saab liikuda ainult konstruktiivse dialoogi abil, alternatiivi sellele ei ole. ja äh, Teie parlamentaarse äh, arengu raames äh, äh, on edasisamme tehtud, eelmisel aastal käis delegatsioon ka Venezuelas, kes edastas meie Euroopa sõnumi sealsetele kolleegidele, see sõnum sisaldas rahu ja koostööd edasiminekuks. ja ma tahaksin Äh, et äh, see sõnum saaks edaspidi ka edastatud välisasjade komi-, äh, nõukogus ma saan seda kindlasti ka omalt poolt edasi öelda, et see jõuaks ka Venezuelani. ma tahaksin hinnata ka ja, ja, ja esile tuua siin parlamendi rolli, kui me räägime sellest, et on vaja leida rahumeelne ja konstitutsiooniline lahendus sellele kriisile Venezuelas suur aitäh, nüüd on äh, arutelu sellel teemal lõppenud ja järgmiseks äh, teemaks meie päevakorras on suuliselt vastatav küsimus, mis on suunatud nõukogule ja see on teemal ÜRO